Friends, I want sõbrad, palun asuge oma kohtadele, sellepärast et eh, paljud meie liikmetest eh, peavad täna õhtul Brüsselist eh, lahkuma ja jõudma oma rongidele, lennukitele ja üritame olla võimalikult tõhusad ja meie soov, üritame ka olla võimalikult tõhusad nii et meil on nüüd ees hääletus ja kohe peale hääletust toimub meil lühikene ja väga tõhus ähm, koordinaatorite kohtumine. nii et koordinaatorid peavad jääma kohale. ja teised saavad siis nii kiiresti kui võimalik lahkuda. ja nüüd alustame hääletusega. ja alustame suuliselt vastatava küsimuse vastuvõtmisest, see esitatakse komisjonile, nii see puudutab ettevõtjate sotsiaalset vastutust. ja me alustame kompromissteksti hääletamisest, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd küsimus neli see on ka kompromisstekst. ja siin on suuline muudatusettepanek proua Harkinilt. lisatakse sõna voluntary, vabatahtlik. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. ja kontrollime, kontrollime siis seda suulist muudatusettepanekut, hääletus on avatud ja nüüd sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud kakskümmend kuus poolthäält. küsimus viis. siin on kompromiss, tekst ja annan sõna Provenis Knersele. aitäh, vabandage, et me kiiresti hääletusega edasi minnes, aga me mõtlesime, et on mõningaid muresid tekkinud küsimusega viis Äh, mis puudutab siis ettevõtte sotsiaalset vastutust ja mis puudutab informatsiooni ja konsulteerimist äh, töötajatega restrukteerimise puhul. ja nagu te arvatavasti mäletate, siis äh, see vastav seadusandluslik akt võeti vastu suure häälteenamusega täiskogus aastal kaks tuhat neliteist ja me saame aru, et küsimus viis ei ole päris kooskõlas selle tekstiga, mis tollases vastu võetud dokumendis kirjas oli, nii et ma teeksin ettepaneku, et äh, küsimuse viis osas suuline muudatusettepanek, kus me ütlesime. A legal act, so not a legal framework but.... nii et mitte äh, õiguslik äh, raamistik, vaid õiguslik akt mis puudutab äh, siis konsulteerimist ja töö, informeerimist töötajate puhul, kui tegu on restruktureerimisega, et siis me oleksime kooskõlas ka selle varasema äh, dokumendi tekstiga. selge. me hääletame siis äh, muudetud teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. And the vote is over hääletus on avatud ja nüüd üks rahvaparteilane on üle. ja nüüd on kõik korras, aitäh ja sulgen hääletuse ja see on vastu võetud ühe poolthäälega rohkem. ja nüüd hääletame kogu suulise küsimuse osas, kes on poolt, vastu elektrooniline hääletus siiski. Te ei ole segaduses, kui ei ole segadust, siis äh, lõpetame hääletuse. nii et ei ole vahet, kui keegi vastu hääletas. et see on ikkagi tagasi lükatud no.. We don't repeat because me ei korda sellepärast, et äh, see ei ole vastu võetud. We accept that. aktsepteerime seda ja see on tagasi lükatud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 ja hääletame sotsiaalse dumpingut käsitlevat dokumente muudatusettepanek üks, see ei lähe läbi ja edasi sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, ja ma ütleksin, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. avan hääletuse ja sulgen hääletuse. ja üks rahvaparteil on üle. ja see on vastu võetud kaks poolthäält rohkem. nüüd kompromiss. kõigepealt muudatusettepanek sada nelikümmend viis, sada nelikümmend kuus ja sada nelikümmend seitse, kõik koos, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse ja sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss CA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme edasi leheküljel üksteist ja siin on kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime seda ka. avan hääletuse ja lõpetan hääletuse. ja on tagasi lükatud. nüüd kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss DA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud FEM üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, ei siiski, kakssada nelikümmend viis, kakssada nelikümmend kuus, kakssada nelikümmend seitse, kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis läheme edasi leheküljele kaheksateist, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üheksa ja kakssada kaheksakümmend, kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lehekülg kakskümmend, kakssada üheksakümmend kolm, kes on ja üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Hash, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg kakskümmend üks, muudatusettepanek kolmsada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vist on vastu võetud. me igaks juhuks kontrollime. muudatusettepanek kolmsada seitse. hääletus on alanud ja nüüd sulgen hääletuse. see on tagasi lükatud. kolmsada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kolmteist, kes on poolt, vastu, kes on poolt, kolmsada kolmteist. vastu võetud. kolmsada viisteist ja kolmsada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss ühed, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. ja lehekülg kakskümmend neli, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kuus ja järgmised, kes on poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kompromiss K, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et see oli vist vastu võetud, aga ma avan hääletuse. siin. me peame kontrollima, sellepärast et äh, meie publik ei olnud päris kindel. nii, hea on, see on vastu võetud. aga te ei tõstnud korralikult käsi. kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt niisiis kolmsada viiskümmend kaheksa järgmised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg kakskümmend üheksa, kompromiss. kompromiss LA, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja kolm, lehekülg kolmkümmend üks ja muudatusettepanek nelisada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. nelisada viisteist, hääletus on alanud ja sulgen hääletuse. ja see on tagasi lükatud. lehekülg kolmkümmend kaks, muudatusettepanek nelisada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. nelisada kakskümmend, avan hääletuse. ja nüüd on hääletus suletud. see on tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud vist. Te ei soovi seda kontrollida, ei soovi ja ma arvan ka, et see oli õige nelisada kakskümmend viis, nelisada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend viis, nelisada kakskümmend kuus, kontrollime, hääletus on alanud ja sulgen hääletuse. tagasi lükatud. Tran kaksteist. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TRAN kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek eh, TRAN kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TRAN kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend kaks, kes on poolt, ei, see, noh, see langeb ära ja me läheme neljasaja kuuekümne neljanda juurde ei, see langeb ka ära. nelisada kuuskümmend viis ja nelisada kuuskümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, nelisada kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. ja sulgen hääletuse. see on vastu võetud. Tran kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja Tran ja läheme lehekülje kolmkümmend üheksa juurde. Please. palun, teil on sõna proua eh, esimees, eh, väike märkus, te teete seda väga hästi, aga meil on arvatavasti erinevad ähm, hääletusnimekirjad, kui te ütlete meile lehekülje numbri, siis meil on kõigil see lehekülje number erinev. sellepärast, et muidu me satume segadusse, sest see on vägagi keeruline, sest me peame ikkagi ka tähele panema ja see on väga keeruline. Yes, I know that. jah, ma tean, et igal fraktsioonil on oma hääletusnimekiri. ja, ja minul on meie ühine hääletusnimekiri. nii et ma siis ei hakka lehekülje numbreid enam mainima, see võib tõesti segadusse jääda. aga TRAN kuusteist ja TRAN üheksateist, kas te leiate selle üles ja nüüd plokis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma ütleksin, et tagasi lükatud, aga me igaks juhuks kontrollime. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud ei, mul ei olnud õigus, see on ikkagi vastu võetud. <laughs> ja viissada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime viissada neli ja avan hääletuse. ja nüüd sulgen hääletuse. ja. Tran viisteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. viissada seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime, viissada seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. väga tasavägine. nüüd rang kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viissada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. ja kontrollime, viissada kakskümmend viis hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd viissada kakskümmend kaheksa koos viissada kakskümmend üheksa ja viissada kolmekümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss SA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kolmkümmend üheksa koos viissada nelikümmend, nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli ja nelikümmend viiega kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss TA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud. Te soovite kontrollida? kompromiss V, kes on poolt, vastu, erine-, vastu võetud. kompromiss VA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Tran muudatusettepanek viissada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. me peame seda kontrollima, see ei olnud päris selge vähemalt äh, teie käte järgi ei saanud tulemusest aru. ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuussada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kuussada neli, avan hääletuse ja sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kuussada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame veel kord, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime, kuussada kaheksa. avan hääletuse ja sulgen hääletuse. see on vastu võetud kakskümmend seitse pooltel. kuussada üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kuussada üheksa, hääl, avan hääletuse ja sulgen hääletuse. see on vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäält ja nüüd kompromiss, ei siiski kuussada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Y, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuussada kakskümmend kolm ja kuussada kakskümmend neli ja kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuussada nelikümmend seitse kas te olete selle üles leidnud, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. muudatusettepanek kuussada nelikümmend seitse, hääletus on alanud ja sulgen hääletuse. tšah. ja nüüd kuussada nelikümmend üheksa ja kuussada viiskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, B, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss KA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss CC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kuussada kaheksakümmend seitse ja avan hääletuse ja sulgen hääletuse. tagasi lükatud siiski. kuussada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ma ütleksin, et tagasi lükatud. me kontrollime kuussada kaheksakümmend kaheksa ja avan hääletuse ja sulgen hääletuse. jah. ja läheme edasi. kuussada üheksakümmend, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus. kõik koos, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss DDD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsesada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime seitsesada üks. hääletus on alanud ja nüüd sulgen hääletuse ja tagasi lükatud. seitsesada kaks ja siin on osade kaupa hääletus, esimene osa, kogu tekst ilma sõnadeta in the worker mobility package ja teine osa those words ja me hääletame esimest osa, kes on poolt, kes on vastu, erapoolt vastu võetud ja teine osa kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime seitsesada kolm, hääletus on alanud. see on vastu võetud, nüüd äh, viited. keegi ei sõna ei soovinud, ei. muudatusettepanekud kaks ja kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kes on poolt? see langeb ära. viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud, muudatusettepanek seitse, see langeb ära, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, kümme poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut üheksa ja avan hääletuse. ja hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ma ütleksin, aga me kontrollime kakskümmend kolm. ja sulgen hääletuse tagasi lükatud. Tran F, kes on poolt, vastu, erapooletud. me kontrollime. Tran F, kuna see ei olnud päris selge Tran F hääletus on alanud ja nüüd on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kakskümmend neli, hääletus on alanud ja lõppenud. ja see on vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu. nii. kontrollime. ja hääletus on alanud kakskümmend seitse, muudatusettepanek kakskümmend seitse. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM B, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kuus. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A, E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud FEM-D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM, e, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend eh, osade kaupa hääletus, esimene osa sõnadega having regard features, kes on poolt, vastu, vastu võetud. teine osa such as transport, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. Tran A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Tran B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada seitse. hääletus on alanud ja sulgen hääletuse. vastu võetud. edasi viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud keeruline. kontrollime. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, eh, see on siiski kom-, kompromiss miinus A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A, H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend neli. avan hääletuse ja sulgen hääletuse. see on vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud ma ei näe väga korralikult, ei tõsta korralikult käsi. me kontrollime. me usaldame oma tarka aseesimeest ja ta ütleb, et me oleme selle juba ära lahendanud. nüüd äh, seitsekümmend kuus, kes on poolt? okei okay selge. kaheksakümmend viis, kes on poolt? niisiis, kaheksakümmend viis koos kaheksakümne kuuendaga. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ma ütleksin. aga me kontrollime seda. ja sulgen hääletuse. see on tagasi lükatud. kompromiss ai. kes on poolt? ai. meil on tõesti vaja juba puhkust, ütleb esimees, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa ja üheksakümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend hääletus on alanud ja nüüd sulgen hääletuse. see on tagasi lükatud. kompromiss A J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AL, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada kümme ja suuline muudatusettepanek äh, raportöörilt, et äh, asendada null koma kuus protsenti null koma seitse protsendiga kõigepealt koos suulise muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis läheme kohe järgmise juurde, sada üksteist. ja siin on ka suuline muudatusettepanek ja kõigepealt me hääletame koos suulise muudatusettepanekuga, kes toetab seda, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud või tagasi lükatud, sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A, D, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, avan hääletuse. ja sulgen hääletuse. ja vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, sada kakskümmend neli. hääletus on alanud ja sulgen hääletuse. tagasi lükatud. tagasi lükatud kahe enamhäälega, sada kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepanek sada kolmkümmend, hääletus on alanud ja sulgen hääletuse. see oli vastu võetud. kompromiss AK, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd oleme jõudnud lõpphääletuse juurde selle raporti projekti muudetud versioonis ja tegu on nimelise hääletusega, hääletus on nüüd alanud. kas te olete kõik hääletanud, siis ma nüüd sulgen hääletuse. kolmkümmend seitse poolt, seitse vastu. The roll call vote result will be... Nimelise hääletuse tulemus on protokollis äh, ja aitäh raportöörile ja aitäh ka variraportööridele. ma tean, et teil oli kakskümmend äh, kohtumist variraportööridega, see on tõesti äh, Guinessi rekordite raamatute vääriline saavutus ja liigume nüüd edasi. härra Kasnodevski äh, raport. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, muudatusettepanek viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend üks langeb ära. kuuskümmend viis koos muudatusettepanekuga kuuskümmend kuus. Need on tagasi võetud, seega kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud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 muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget äh, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud regi seitse poolt, vastu, vastu võetud, budget neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Regi kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaitset kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Need langevad ära, kompromiss või siiski regi üheksa, ütleb esinejana, poolt, vastu. regi üheksa, poolt vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa poolt, siin on suuline muudatusettepanek või siiski vastus, suuline muudatusettepanek, ütleb proua esimees. sellele on vaja vastata. sotsiaaldemokraadid on seda palunud, kes on selle poolt? vastu, erapooletult vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, kaheksa, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga härra Paavelilt ja teistelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, kakssada üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend üks. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada üheksakümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist osat, sada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kuus koos kakssada seitsmega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kakssada nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend on tagasi võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, budget üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ei, see langeb ära. regi kaks samuti, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud võib-olla tagasi lükatud, kontrollime, kakssada kuuskümmend kolm, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud kontrollime kakssada üheksakümmend ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viis või kontrollime kolmsada neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmsada viis ja kolmsada kuus hääletus, kes on, esinaine ütles, hääletus on avatud, aga kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kolmsada viis ja kolmsada kuus äh, üheskoos, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on kolmesaja seitsmeteistkümne osas lõppenud. sotsiaaldemokraatidelt on üks hääl liiga palju. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. see langeb ära. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. We also vote on amendment kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks poolt. kontrollime kolmsada nelikümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud kolmekümne ühe häälega. kolmsada nelikümmend üks langeb ära. või siiski, me hääletame kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, järgmine langeb ära, kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kolmsada nelikümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmekümne ühe häälega, kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. võib-olla tagasi lükatud, teen ettepaneku seda kontrollida, hääletus on alanud kolm, viis, üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud budget kaheksa langeb ära, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. proovime kätega veel kord, üks kord poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aitäh! kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, muudatusettepanek kolm viis seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A koos muudatusettepanekuga kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. budžett C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt. aa, ah, me juba hääletasime nüüd kakskümmend neli langeb ära, nüüd viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime teine osa, muudatusettepanek kolmkümmend kolm. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt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 muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletuid, võtaks need vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kuus hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame raporti eelnõud tervikuna äh, muudetud kujul. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. aitäh teile! see oli hea hääletus. The... suur tänu raportöörile, kõikidele variraportööridele tehtud töö eest. Now we vote on the draft report by Laura Agia. nüüd järgmisena Laura Agia raport kompromissettepanek seitse vabandust, kuidas palun? kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kuus ettepaneku suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks äh, hääletame nüüd äh, ettepaneku üle nõukogu otsuse üle muudetud kujul hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa viie vastu. ja nüüd õigusloomelise resolutsiooni ettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu kuid tegelikult oleks pidanud elektrooniliselt hääletama, ütleb proua esimees. hääletus on lõppenud. hääletustulemus pannakse raportisse kirja nelikümmend nelja vastu. palju õnne ja aitäh raportöörile ning muidugi ka kõikidele variraportööridele nüüd edasi äh, lihthääletus Sokoli raporti üle majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva kolmepoolse tööturu osapoolte tippkohtumise üle. hääletus on alanud. hääletus on alanud ja hääletus on ka kohe lõppenud. viiskümmend ühe vastu. samuti suurepärane tulemus aitäh kõigile, kes aitasid seda välja töötada. järgmiseks hääletame kohe euroala eelarve suutlikkuse üle. hääletusnimekiri on meil olemas, alustame kompromissettepanekuga A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu, võetud kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatuse ettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime viiteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, muudatusettepanek viisteist, siis tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek C, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek D, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakskümmend kaks, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud tulemus on järgmine, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kakskümmend neli, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see tähendab, et teise osa üle hääletame ka, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis ja kakskümmend kuus koos, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime hääletus on alanud ja hääletus on nüüd ka kohe lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek E, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud või kontrollime, kompromissettepanek E. hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt salajane informatsioon, aga muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu. kontrollime kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. tuleb jälle kontrollida, kakskümmend üheksa kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. keegi ei protesteeri soovite kontrollida ja kontrollime. kolmkümmend kaks osade kaupa, esimene osa, kes on poolt. kontrollime kolmekümmend ühte, lähme tagasi ja kolmkümmend üks nõuti siiski kontrolli kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa langeb ära kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu kas see langeb ära, küsib esimees. seitseteist ikkagi, hääletame seitseteist. seitseteist äh, muudatusettepanek on Messeritschilt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud. And the vote is now closed. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse pool, ei, see on kaetud kolmekümne kuuega, nii et edasi kohe kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu. kontrollime. kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tulemus on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime. nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa tagasi lükatud, kompromissettepanek F. siiski muudatusettepanek nelikümmend enne. ei, ei, ei. kompromissettepanek F, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend. You want to check compromise F? soovite kompromissettepanekut F kontrollida, kontrollime siis hästi. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see oli tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üks. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, nelikümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend viis compromise G? Because 40 was okay, adopted, yeah. so... We go to compromise G. J. kompromissettepanek G, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, viiskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud oih, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek Hašš, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kompromissettepanek Hašš. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud väga lõhestunud on meil täna see siin. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuuskümmend üks. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ütleks mina, aga kontrollime. kuuskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt. Ah, see langeb ära. järgmises kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kompromissettepanek I. hääletus on alanud kompromissettepanek I, hääletus on alanud ja nüüd on see hääletus lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend või kontrollime, kuuskümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa koos seitsmekümne, seitsmekümne ühe, seitsmekümne kahega, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend viis pool koos ka seitsmekümne seitsmega, ei siiski ainult seitsekümmend viis üksi, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek Jett, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kompromissettepanek Jett, hääletus on alanud. kompromissettepanek Jett, hääletus on alanud, lõppenud. jah, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend koos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek ka poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kompromissettepanek ka, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek L, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend, üheksakümmend kaks suuline muudatusettepanek proua Trebeesiuselt, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend neli, suuline muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend viis, kes poolt, vastu, tuleb kontrollida. üheksakümmend viis, hääletus on alanud, muudatusettepanek üheksakümmend viis hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame nüüd arvamuseelnõu üle muudetud kujul tegemist on elektroonilise hääletusega, raportöör soovib veel sõna saada proua esimees, tahtsin öelda, et ma võtan selle arvamuse pealt oma nime nüüd ära ja hääletan sellele vastu. hääletame arvamuse eelnõule muudetud kujul, hoolimata sellest, mida raportöör ütles ja hääletus on alanud ja ka kohe lõppenud okay, and we will put this paneme selle tulemuse ka protokolli kirja. aitäh raportöörile. aitäh teile kõigile. tegemist oli väga segase hääletusvooruga ja ma tõesti võin nüüd öelda, et meil on puhkust vaja. nii et suur tänu selle pika kevade eest ja vara suve, varase suvise eest, ilusat suve teile kõigile ja kohtume kolmekümne esimesel augustil ja esimesel septembril, kus meil on tööhõivekomisjoni koosolek, aga nüüd jätkame koordinaatoritega.